ühe minuti vaikust. E, aitäh, niisiis minutine leinaseisak, palun tõuske kõik. aitäh! kallid kolleegid! kirjalik avaldus number kolm, mis on aastast kaks tuhat üksteist, selle on esitanud Romana Jordan Žiželi, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvile Morkunait, Mikul Enniene ja Indrek Tarand see puudutab ähm, Euroopa puhastamise algatust Teeme ära äh, kaks tuhat kaksteist, sellele on alla kirjutanud suurem osa Euroopa Parlamendi liikmetest ja vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm äh, avaldatakse see kui täiskogul heaks kiidetud tekst ning äh, allakirjutajate nimed äh, tuua, tuua, tuuakse ära protokollis ja proua Siseli on sõna soovinud äh.. predsednik, spoštovani kolegi, najprej se vam želim zahvaliti za podporo, ki ste jo dali tej pisni. aitäh, president, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et te toetasite seda algatust ja seda deklaratsiooni vabatahtlike Euroopa aastal me juba näitasime, et puhas keskkond on väga oluline aga ärgem piirdugem ainult sellele deklaratsioonile allakirjutamisega. järgmisel aastal, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eh, peaks see keskkonna puhastamine jätkuma nii paljudesse Euroopa linnadesse kui vähegi võimalik, nii et, et ma arvan, et tõesti me peaksime toetama seda algatust ja nüüd härra Tarand. Yes, please, colleague, the floor is yours. palun, härra Tarand, teil on sõna. Now it works, jah yeah?? Yeah, very short, please. niisiis, nüüd see töötab, aga palun tehke hästi lühidalt. Apology, I am not guilty in that. mina vabandan, mina ei ole süüdi, et mikrofon ei tööta aitäh, härra president, aitäh, et te toetasite seda algatust, ma tõesti teen väga lühidalt väga hea on olnud selle teemaga tegeleda proua äh, Giseli juhtimisel ning prouade Gomesi, Lepage'i ja Morgunaite koostööl. tegemist on tõelise kodanike algatus. see näitab, kuidas kodanikud saavad juhtida Euroopa paremale tulevikule aga teades neid vastuolusid, mis ümber, ümbritsevad kirjalikke deklaratsioone ja arvamusi nende kasulikkuse kohta, siis vabandan nende saadikute eest, keda meie kampaania solvas ja ma äh, lubasin oma allkomisjoni esimehele härra Danjanile, et ma ei algata enam selle äh, parlamendi ametiajal ühtegi kirjalikku deklaratsiooni. ja ma aitan, et ta, ma loodan, et aitate mul mu lubadust pidada. nii et, et äh, suur aitäh ja loodame, et me kohtume siis kõik juba tegudes kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja nüüd läheme hääletuse juurde. E, hääletus on meil nüüd päevakorras ette nähtud ja kõigepealt alustame härra Sveeri raportist, mis käsitleb noorte liikuvust, raamistik Euroopa haridus- ja kooli